niisiis, oleme küsimustega lõpule jõudnud. tahaksin tänada kõiki neid, kes küsimusi esitasid. samuti tahaksin tänada kõiki, kes sellel kuulamisel osalesid. me oleme ajaraamist väga hästi kinni pidanud, ainult viis inimest on natukene oma kõneajast üle läinud. mul on, ma olen teile selle eest väga tänulik ning äh, Äh, olen väga tänulik ka volinikukandidaadile, et ta vastas meile väga põhjalikult. ma annan nüüd volinikukandidaadile võimaluse tänane äh, kuulamine kokku võtta, aga enne tahaksin mainida mõningaid olulisi asju, äh, mis võib-olla otseselt ei ole meie komisjoni pädevuses, aga ma pean silmas probleeme ühtekuuluvuspoliitikaga maapiirkondades Eh, need probleemid on olulised eh, ning eh, need mõjutavad maapiirkondade arengut. niisiis sotsiaalsed küsimused, rahvastiku vananemine, vaesus, see on jällegi sotsiaalpoliitika valdkonda kuuluv asi, mis on väljaspool meie mandaati. me mainisime siin täna Horisont kaks tuhat kahtekümmend, samuti teemad, teemasid, mis on seotud toiduainete kvaliteedi, toiduohutusega ja see ka osaliselt ei kuulu meie komisjoni pädevusse. samuti on väga hea, et täna räägiti äh, väga palju välistest tingimustest, äh, välispoliitikast äh, ja sellest, kuidas kaubandus põllumajandust mõjutab ma arvan, et me jõudsime suurel määral üksmeelele oma seisukohtades. see on väga hea märk meie tulevase koostöö jaoks ja nüüd volinikukandidaat, annan teile siis sõna, et tänane arutelu kokku võtta ja nagu ma alguses ütlesin, teil on viis minutit aega. ja kui tahate, võite teha lühemalt Eh, esimees, lugupeetud parlamendisaadikud, eh, kõigepealt eh, tahaksin teid tänada selle viisakuse eest ja nende karmide küsimuste eest. minu jaoks oli tänane hommikupoolik tõesti väga töine. tänan teid koostöö eest ja lõpetuseks tahaksin öelda, et suhtun volinikuks saamisse väga tõsiselt minu arvates on põllumajandus Euroopa projekti üks keskseid valdkondi Äh, meie tootmine erineb väga tugevalt, mida me toodame, kuidas me seda toodame, meie äh, põllumajandustootjad, tootjad äh, varieeruvad põhjast lõunasse väga tugevalt ja just selles mitmekesisuses peitubki Euroopa suur mitmekesisus Euroopa põllumajandust tugevdab just nimelt see, et meie tooted on väga erinevad, väga mitmekesised ja põllumajandus pakub ka äh, piiramatuid võimalusi majanduskasvuks, äh, töökohtade loomiseks äh, ja meie suur tugevus on selles, et meil on standardid ja seda ajal, kus tärkavad turud tahavad just nimelt turvalist toitu, on Euroopa just see, kes suudab sellist toitu pakkuda. Need selged Äh, standardid on äh, toetanud põllumajandust. Äh, väga paljudes liikmesriikides on inimesed maale tagasi pöördunud, sellepärast et toiduaine tootmisest on olnud spetsialiseeritud ja tulus ettevõtmine jälle väga oluline on ka see, et inimesed oleksid jällegi uhked selle üle, et nad töötavad põllumajanduses et nad on, töötavad sektoris, mis on seotud loodusega, mis teenib inimesi. kõik faktorid on äärmiselt olulised, toiduainete tootmine eh, peab olema allutatud inimeste vajaduste rahuldamisele, see tähendab, et see peab olema jätkusoo-, eh, jätkusuutlik. Eh, me peame to-, toetma, kaitsma põllumaa, põllumaade viljakust äh, me ei tohi midagi raisata, me ei tohi raisata oma kõige väärtuslikumat vara, vett, me peame kasutama energiat ettevaatlikult ja hoolsalt ning eh, oma mandaadi raames kavatsen külastada kõiki liikmesriike eh, täna ma võib-olla rääkisin väga palju, kui ma neid liikmesriike eh, külastan, siis ma tahaksin pigem kuulata Äh, hoolitsemaks selle eest, et Euroopa äh, Komisjoni põllumajanduspoliitika tugineb inimeste kogemustele ja tarkustele. Äh, põllumajanduspoliitika peab seisma silmitsi tänapäevaste väljakutsetega, sest sellest sõltub, kui hea on meie tulevik ja mina luban, et nii palju, kui see on minu võimuses, tuginen olemasolevatele traditsioonidele, toetan innovatsiooni, tahan luua põllumajandust, mis on tootlik ja tagab heaolu, aitäh! aitäh, volinikukandidaat. tahaksin tänada teid kõiki äh, selle väga konstruktiivse õhkkonna eest. väga positiivse atmosfääri eest ähm, äh, me oleme väga palju mõõtnud sellele, kuidas tulevikus talunikke aidata ning äh, minu arvates on see väga hea signaal ka äh, volinikule meie tulevaseks koostööks, tulevasteks aruteludeks. Äh, me oleme väga rahul tänase kuulamisega, suur aitäh kõigile, aitäh teile, volinikukandidaat ja tuletan teile meelde, et kaksteist kolmkümmend kohtuvad koordinaatorid kinniste uste taga ruumis ASB Äh, viis kolm G kolm, niisiis äh, sellega oleme oma tänase kuulamise lõpetanud, aitäh kõigile ja kohtume äh, kaksteist kolmkümmend, niisiis ruumis ASB viis G kolm ja suur aitäh veel kord teile, volinikukandidaat